otwieram posiedzenie käesolevaga avan istungi AFCO komisjoni osas äh, tõlgendati kodukorra artikleid viiskümmend kuus ja viiskümmend, koosolek toimus neljateistkümnendal veebruaril kaks tuhat üksteist, kui kellelgi ei ole nende korrapunktide kinnitamise vastu midagi lähtuvalt reeglist äh, kakssada üksteist, siis äh, see kodukorrapunktide tõlgendamine on kinnitatud ja vastavalt äh, tehtud otsustele võetakse proua Mathieu raport äh, päevakorrast äh, maha, nüüd meil on äh, selge tõlgendus olemas. ja nüüd päevakorra juurde. Horvaatia kahe tuhande kümnenda aasta eduaruanne, nõukogu ja komisjoni avaldused. eile ma kohtusin Horvaatia peaministriga kohal olid äh, Hannes äh, Svoboda ja delegatsiooni esimees Gunnar Hökmark. me rääkisime Horvaatia edusammudest teel Euroopa Liitu ja mul on suur heameel selle üle, et me täna saame kõikide kolleegide rääkida sellest, millised on olnud edusammud ja milline saab olema Horvaatia tulevik selles kontekstis. tervitan siinkohal äh, volinik äh, Füület ja soovin ka tervistada Jaanus Martonit, kes on Ungari eesistuja pädev minister Ungari eesistuja jaoks on äh, see konkreetne küsimus väga oluline, kõigepealt saabki sõna Ungari minister, palun. härra Martoni, palun. such enlargement. Mr President, thank you very much. suur aitäh, härra president. härra president, austatud parlamendiliikmed, sooviksin õnnitleda raportööri äh, Horvaatia teemadel härra Hannes Vabodat ning äh, väljendada talle austust selle ausa ning tasakaaluka raporti eest. see tunnustab seda muljetavaldavat edu, mida Horvaatia on saavutanud selleks, et äh, liitumiskriteeriumid täita samal ajal märkides neid pingutusi, mis on veel vajalikud selleks, et läbirääkimistega lõpule jõuda. Euroopa Liit ja Horvaatia on esialgselt sulgenud kakskümmend kaheksa kolmekümne viiest läbirääkimispeatükist. ministritevaheline liitumiskonverents aprillis peaks saama veel peatüki sulgeda, kus Horvaatia on juba täitnud või on väga lähedal nende punktide täitmisele nagu märgiti, siis detsembris kaks tuhat kümme üldasjade nõukogus äh, läbirääkimiste lõpetamine on meil juba käeulatuses. nagu kõigi läbirääkimistega, siis on kõige keerulisemad küsimused veel need, mis on lahtised ja mida peab, millega peab tegelema viimases faasis. nagu minister Martoni juba ütles, siis äh, Ungari eesistuja ütles juba varem, et tema eesmärgiks on lõpetada läbirääkimised aasta kaks tuhat üksteist esimeses pooles, kui kõik kriteeriumid on täidetud. see on ambitsioonikas eesmärk, mis on võimalik saavutada ainult siis, kui Horvaatia jätkuvalt teeb erakorralisi pingutusi selleks, et täita veel lahtised nõuded piisavalt kiiresti. peamised veel lahtised küsimused on peatükis kakskümmend kolm kohtuvõim ning põhiõigused ning peatükis kaheksa konkurentsipoliitika. Horvaatia on teinud kõva tööd mõlemas valdkonnas, aga nüüd on aeg äh, võtta ne-, veel need viimased sammud. mis äh, puudutab kohtuvõimu ning põhiõigusi, siis peamised valdkonnad, kus Horvaatia peab oma kohustusi veel täitma, on usaldusväärne ning väärse nüüd järgitava äh, andmestiku paikapanemine võitluses äh, korruptsiooniga. Äh, vastutusvõime, iseseisvuse ning professionaalsuse tõstmine kohtuvõimu hulgas, sõjakurjategijate, kuritegude karistamatuse küsimused lahendamine, eesmärkide täitmine põgenike tingimuste parandamisel, vähemuste õiguste parandamine, täielik koostöö on endiselt nõue. kõikides nendes valdkondades on väga selged punktid, mis tuleb täita, komisjon hetkel uurib pro-, progressi, mille Horvaatia on saavutanud kõigi nende teetähiste osas, kus mis on veel lahtised ja märtsi keskel peaks selle peatüki vaheraport ka meie poolt välja tulema. mul on olnud väga konstruktiivsed ja kasulikud kohtumised, kas või näiteks peaministriga eile. oleme arutanud, kuivõrd oluline on selle tempo säilitamine läbirääkimistes ja kui oluline on veel lahtiste küsimuste lahendamine. Horvaatia ametivõimud on väga teadlikud sellest, äh, mida nad veel tegema peavad. mul oli väga hea meel, äh, kui peaminister isiklikult kinnitas üle selle, et töö äh, jätkub täiel tempol, kuni Euroopa Liiduga liitumiste protsessi võib lõpule viia. härra president, austatud parlamendiliikmed, ma ei, ma olen väga nõus nendega, kes nõuavad, et Euroopa Liit ei teeks mingisuguseid erilisi järeleandmisi ega ei paneks ka mingisuguseid kunstlikke takistusi Horvaatia teele. Äh, äh, tuleb täielikult austada neid tingimusi, mis kehtivad kandidaatriikidele ning tuleb täielikult austada neid kohustusi, mille Euroopa Liit on endale võtnud ning see jääb ka laienemisprotsessi nurgakiviks. see on selle USA protsessi usaldusväärsuse süda komisjon jätkuvalt toetab Horvaatiat täielikult, Horvaatia teeb tööd selle nimel, et täita oma eesmärk ning liituda Euroopa Liiduga. ma olen kindel, et siin räägin ühel häälel minister Martoniga, liikmesriigid äh, saavad otsustada, et äh, liikmesläbi, liitumisläbirääkimistega jõutakse lõpuni, kohe, kui me oleme suutnud tuvastada, et veel need lahtised täitmata kriteeriumid on täidetud Äh, ja ma olen kindel, et kui parlamendilt palutakse tema nõusolekut sellele liitumislepingule, mängib ta oma kriitilist rolli vastavalt sellele äärmiselt konstruktiivsele lähenemisele, mida ta Horvaatia liitumisprotsessi koha pealt senini üles on näidanud. Äh, koos teie raportööri härra Svobodaga usun ka mina, et Horvaatia kodanikud pärast seda, kui on palut-, neil palutud äh, toetada oma eh, riigi liitumist eh, Euroopa Liiduga, saavad eh, järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel valida siia juba oma esindajad, aitäh. aitäh, härra volinik. nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad ja esimene kõneleja härra Hannes Svoboda, raportöör ning sotsiaal, sotsialistide demokraatide aseesimees tänan president austatud kolleegid kõigepealt sooviksin ma tänada kõiki variraportööre hea koostöö eest mis äh, viis äh, selleni et äh, me koostasime raporti mis loodetavasti saab suure enamuse toetuse härra president ma tahaksin kõigepealt mainida et presi- peaminister Kosori külaskäik eile parlamenti oli väga oluline ja edukas Horvaatia liitumine ei oluline mitte ainult Horvaatiale endale ja Euroopa Liidule, vaid kogu sealsele piirkonnale. kui riik teeb ära oma kodutöö reformide näol, siis meil tuleb äh, kinni pidada ka oma lubadustest, mis me oleme andnud seoses äh, liikmelisusega. minister Matoni ja volinik ütlesid, et äh, kõik ei ole veel lõpule viidud, tuleb teha veel viimased reformid Horvaatial selleks, et meil oleks võimalik äh, juunis leping sõlmida. kõneledes äh, peaminister äh, Kosoriga, ütles Martin Schulz, et varem oleks sellised piirikonfliktid, nagu Horvaatial on, lahendatud sõjaga, aga praegu on istutud läbirääkimiste laua taga. ja see on heaks signaaliks ka näiteks ähm, Kosovole, et äh, konfliktid lahendatakse tõesti läbirääkimiste kaudu. ja Horvaatias nii valitsus kui ka opositsioon on äh, samal meelel liitumise osas, äh, sotsiaaldemokraadist opositsiooni liider ka toonitas seda. väga oluline on tegutseda ühise asja nimel parteide üleselt, me peaksime saatma sõnumi Zagrebisse, et nõukogu parlament ja komisjon soovivad kõik, et äh, liitumisläbirääkimised oleks võimalik lõpetada juunis, et leping oleks võimalik siis äh, sõlmida ning et sügisel saaks äh, tõesti alata ratifitseerimisprotsess, aga Horvaatia peaks lahendama veel need lahtised küsimused, mis eksisteerivad, näiteks korruptsioonivastane võitlus. on astutud väga julgeid samme, aga viimased sammud tuleb veel teha. justiitsvaldkonna äh, reform, äh, laevatehaste reform, nendes valdkondades on veel üht-teist ära teha aga need ei ole nii-öelda blokeerivad küsimused, sellepärast et Horvaatial on võimalik need veel antud aja jooksul lahendada nii et äh, kolleegid, me peaksime täna saatma välja ühise sõnumi Horvaatiale ja kogu sellele piirkonnale, et kui teha ära oma kodutöö, siis Euroopa Liit äh, täidab ka oma lubadust, et on võimalik saada liidu liikmeks. liidul on kasulik võtta Horvaatia liikmeks, kui Horvaatia on tingimused täitnud, nii et äh, veel kord suur tänu variraportööridele ja kui me sellise ühise signaali välja saadame Horvaatiale, siis me saame oluliselt rahumeelselt integreerida kogu sealset piirkonda. suur tänu, järgmisena Bernd Posselt Euroopa Rahvapartei nimel. lugupeetud äh, volinik, austatud äh, kolleegid ma olen täna väga liigutatud, sellepärast et äh, kahekümne aasta eest äh, algas demokraatia liikumine Sloveenias, Horvaatias, seal juubeldati nii nagu Ungaris ja mujal, aga siis äh, kahekümne kaheksandal juunil ründas Jugoslaavia rahvaarmee, Horvaatiat. ma olin äh, täiesti äh, šokeeritud, kui Pukova äh, hävitati ja tuhanded inimesed said surma. alates sellest ajast olen ma jälginud Horvaatia teed Euroopa Liitu. tuleb selgelt öelda, et Horvaatial on olnud vajadus teha tõesti väga tugevaid pingutusi. volinik rääkis täna õiglusest. Svoboda raporti pealkirjaks võiks panna õiglus Horvaatiale, sellest me räägime. me ei räägi privileegidest või allahindlustest, nagu öeldi, vaid me räägime õiglusest. Horvaatia on küps liitumaks Euroopa Liiduga. järgnevate kuude jooksul tuleb teha veel mõned pingutused, aga me ei tohi sellele riigile püstitada mingisuguseid kunstlikke takistusi, nagu seda viimastel aastatel on pidevalt tehtud. Horvaatia kuulub samasse ajaloolis-kultuurilisse konteksti kui Sloveenia ja Ungari. ta oleks pidanud koos teiste Kesk-Euroopa Liidu riikidega liituma Euroopa Liiduga. mitmesugustel põhjustel see ei saanud teoks, aga praegu on aeg küps ja sellepärast äh, me omalt poolt äh, survestame, et ei püstitatakse enam kunstlikke takistusi ning et seda riiki koheldakse õiglaselt. suur tänu, Ivo Vaigel liberaalide ja demokraatide nimel. Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά τασσόμαστε υπέρ της ένταξης της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. kallid kolleegid, ühinenud vasakpoolsetena toetame meie Horvaatia liikumist Euroopa Liidule lähemale ja loodetavasti on nad varsti ka täisliikmed. ma arvan, et nad on täitnud kõik liitumiskriteeriumid. eduaruanne on selline, mida me tervitame, tervitame ka seda edu, mis on saavutatud naiste õiguste kaitsmisel, põgenike naasmisel, sugudevahelise võrdsuse saavutamisel ning äh, paljudes teistes punktides. oleme näinud, äh, äh, et palju on suudetud muuta korruptsioonivastase võitluse valdkonnas ning kohtusektoris, kuid endiselt on majandus- ja sotsiaalküsimusi, millega peab tegelema, vaesus, töötajate õiguste kaitse ning pikaajaline töötus ning ma arvan, et liberaalmajanduse äh, Äh, poolt olevad ettepanekud satuvad siin ohtu, seetõttu toetame me seda, et leiaks aset võrdne areng, mis annaks võrdsed võimalused kõigile Horvaatia kodanikele, see peaks põhinema sotsiaalkaitsel, et tuleb võidelda töötlusega ning parandada ligipääsu tervishoiule ning haridusteenustele. Äh, tuleb ka kaotada diskriminatsioon ja ebaõiglus. härra Paška, palun, EFT fraktsioon.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

tõlkega on tehniline probleem, millega loodetavasti tehniline teenistus kiiresti ka tegutseb Uh, kolleeg Paška, if you could härra Paška, proovige oma kõnet uuesti alustada. aitäh. Vážený pán predseda, vážený pán komisár File, vážený pán Martoni, dúfam, že sme už uh, v preklade. Od oktobra roku 2000... I'm very, very sorry. Something really serious happened in our od októbra tehnikaga on juhtunud midagi tõsisemat, nii et vabandan jällegi, ütleb härra president. probleeme on tõlkiga inglise keelde, kas on veel muid kanaleid, kus tõlge on rikutud? Technicians I was requested to speak in Polish, so that äh, äh, tuleb kontrollida, kuidas asi töötab, palusin orkestritel rääkida in-, poola keeles, et oleks lihtsam sellest aru saada. paru minut tšerpivosti. lugupeetud daamid ja härrad, meil on vaja veel natukene kannatada, kulub aega, enne kui lahendatakse tehniline probleem E, kolego Paška, proszę o rozpoczęcie swojego wystąpienia. niisiis, kolleeg Paška, palun alustage veel kord oma kõnega, teil on üks minut. Vážený pán komisár, vážený pán minister, od októbra roku 2005, keď bolo prijaté rozhodnutie... Härra volinik, härra minister, alates oktoobrist 2005 pärast seda, kui tehti otsus alustada liitumisläbirääkimisi Horvaatiaga, eh, on Horvaatia valitsus eh, saavutanud suurt edu. kõige suurem eh, edu saavutati aastal kaks tuhat kümme, kui Horvaatial õnnestus edukalt lõpetada läbirääkimine mitmete keerukate peatükkide üle ning teha ka äh, sisulisi muudatusi põhiseaduses ning äh, parandada suhteid äh, piiril. Serbia presidendi ametlik äh, visiit Vukovari on näidanud, et ka horvaatide ning serblaste vahelisi suhteid saab üles ehitada vastastikusel austusel ja arusaamisel. seetõttu selle läbirääkimiste protsessi äh, lõpetamine on vaatide enda kätes. ma soovin neile palju edu äh, selles, et veel lahtised peatükid lõputada. Andrew Henry William Brons. härra Brons, palun aitäh, äh, härra president, vähem kui kakskümmend aastat tagasi võitles Horvaatia selle eest, et oma iseseisvust kindlustada, nüüd jagatakse see laiali, ilma et mingi, ühtegi kuuli tulistataks. horvaadid on pidanud tegema suuri ning sekkuvaid seadusandlikke muudatusi on pidanud ka toetuse ära võtma oma olulistelt tööstustelt, nendelt inimestelt, kes seal töötavad. ta peab kõike seda tegema, enne kui Euroopa Liit äh, on, on valmis äh, laskuma nii madalale, et annab Horvaatiale liikmelisuse. kõik äh, need muudatused tehakse aga ilma, et rahva käest midagi küsitakse, referendumit ei ole tehtud, seda pole isegi taodeldud Äh, arvestades seda, et enamik Horvaate äh, on Euroopa liitumisele vastu, äh, ikkagi võetakse iseenesestmõistetavalt, et selle tulemus, hääletuse tulemus on positiivne. Kui meil ei ole sellist toetust, me ei ole seda veel saanud, seda toetust nähakse ainult formaalsusena. raport ütleb, et toimetajad ja ajakirjanikud räägivad sellest, et on poliitilist survet avaldatud neile, aga ei räägita sellest, kuidas see surve äh, võimaldab läbi, rahvahääletust läbi viia vabalt ning ausalt. aitäh, härra kolleeg, nüüd muud kõnelejad, härra Elmar Brok, üks minut, palun. härra president, nõukogu president, volinik, kolleegid. me oleme nüüd tõesti jõudnud äh, liitumise viimasesse vooru, nagu me oma institutsioonides ütleme, siis äh, algab äh, mitte just lihtne ratifitseerimisprotsess rahvusparlamentides väliskomisjoni esimehena jälgisin ma kaheteistkümne viimase liikmesriigi liitumiste ratifitseerimisprotsessi ja Horvaatia kohta võin ma öelda, et äh, on tehtud äh, tõesti tõhusat tööd kõikide tingimuste täitmisel ja Horvaatia liitumise heakskiitmine saadaks signaali ka teistele riikidele, et äh, uks on avatud. Horvaatia enda huvides, sõltumata liitumisprotsessist, on äh, reformida kohtusüsteemi ja võidelda korruptsiooni vastu. kui seda ei tehta, siis see tuleb kasuks äh, või vabandust, kahjuks Horvaatia arengule. Jöran Ferm, üks minut järgmisena, palun. Thank you, chair uh.... tänan, president suur tänu raportöörile Hannes Vabodale, kes on teinud suurepärast tööd, Horvaatia liikmelisus Euroopa Liidus on äh, käegakatsutav, äh, aga on jäänud mõned takistused, nagu näiteks äh, võrd-, võitlus korruptsiooni vastu. Horvaatia on võtnud vastu mitmeid õigusakte, aga on vaja veelgi tõhusamalt reformida kohtusüsteemi, on vaja panustada selle süsteemi kiirusele. praegune juhtkond on äh, võidelnud äh, tugevalt äh, korruptsiooni vastu. Ivo Sanaderi osas on meil negatiivseid aspekte mainida. võib-olla Olav peaks tegema tihedamat koostööd Horvaatia ametivõimudega, selgitamaks välja, kas süüdistused Sanaderi aadressil vastavad tõele. kõik äh, poliitilised äh, fraktsioonid äh, toetavad seda raportit ja Euroopa Liit peab aktiivselt toetama Horvaatia sarnaseid riike. Leina Ekk, üks minut. tänan, president globaalse majanduskriisi tormilistes vetes äh, tüürib äh, Horvaatia nüüd kindlat äh, liikmelisuse suunas. edu on tõesti olnud muljetavaldav, aga mitmetes valdkondades on ka väga palju ära teha, tahaksin tähelepanu juhtida kahele aspektile. kõigepealt justiitsvaldkonna tugevdamine ja reform tugev justiitsvaldkond on vajalik, et võidelda korruptsiooni vastu ja tagada õigusriik pikas perspektiivis. siin ei räägita ainult kurjategijate tabamisest, vaid nendega tegelemisest ka hiljem, et tuleb tõhusalt võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. teine aspekt on Horvaatia ühiskonna sallivus. Euroopa Liidu projekt äh, ei ole ainult riikidevaheline projekt. vähemuste vastane vägivald on täiesti vastuvõetamatu. ma saan aru, kuivõrd keeruline on see küsimus, aga ma olen tugevalt veendunud, et kui vähemustevastasest vägivallast üle saadaks, siis sellest saaks kasu liitumisläbirääkimised ja ka Horvaatia ühiskond. härra Purele üks minut, palun härra president, härra volinik, loomulikult äh, me peaksime toetama Ungari eesistuja ambitsioonikaid plaane viia läbirääkimised Horvaatiaga lõpule eesistumise ajal. Horvaatia liikmelisus tooks meile kaasa väga olulise liitlase seal piirkonnas ja see stabiliseeriks kogu äh, Balkani piirkonda ma tahaksin äh, täna väljendada austust äh, nende reformide suhtes, mida Horvaatia valitsus on läbi viinud, eriti korruptsioonivastases võitluses, samuti võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu. loomulikult on äh, küsimusi ja probleeme, mis tuleb veel lahendada ja ma loodan, et seda tehakse võimalikult kiiresti. muidugi mõningane teave Horvaatiast äh, näitab meile, et horvaadid pole veel veendunud, et Euroopa Liidu liikmelisus on nende jaoks positiivne. ma arvan, et me peaksime võtma tarvitusele meetmed, et äh, seda tendentsi muuta. järgmisena härra Pelder, üks minut. Goede vooruitgang geboekt. dziękuję bardzo. suur tänu. arengud Horvaatias on üldiselt äh, liikumas õiges äh, suunas, äh, teooria on täiuslik, praktikas tuleb aga veel üht-teist teha. on kaks valdkonda, kus Horvaatia peab veel pingutama, esiteks Horvaatia peab tegema tugevdavamat koostööd äh, Haagi kriminaalkohtuga ja edendama sõjakurjategijate mm, üleandmist, valjastamist, Amnesty International on juhtinud tähelepanu sellele, et äh, inimõiguste kaitses on veel lünku, see on äh, võtmetähtsusega teema ja siin me ei ole kompromissialtid. teiseks, korruptsioon see läbib kogu ühiskonda, poliitikat ja majandussektorit. ma tervitan äh, Horvaatia ametivõimude vastast äh, võitlust, äh, ametivõimude korruptsioonivastast võitlust, aga selle teema osas ei tohi kindlasti püüdlusi lõdvendada, vaid tuleb edasi pingutada. justiitsreformide rakendamist tuleb kiirendada, tänan <clears throat> pani przewodnicząca! szanowny panie komisarzu! suur tänu proua president härra volinik ähm, härra minister daamid ja härrad! kui ma kaks aastat äh, tagasi olin poola parlamendis väliskomisjoni liige ja võtsin äh, vastu Horvaatia kolleege, siis äh, nad esitasid mulle järgmise küsimuse. kas te teate, kui palju purjetajaid äh, tuleb Poolast Horvaatiasse? tuhandeid. miljonid turistid külastavad iga aasta seda suurepärast riiki ja nad kinnitavad, et Horvaatia äh, on äh, liitumisvalmis. samad kolleegid küsisid äh, Poola käest, äh, kuidas suututakse laevatehaste restruktureerimisse. ma usun, et me peaksime lähtuma sellest, mida ütles Ungari eesistuja, et läbirääkimised viiakse lõpule ning Poola välisminister Sikorski kindlasti kõneleja katkestati ja antakse sõna härra Taalerile üheks minutiks. zarówno sprawozdanie pana posła swobody nii Svoboda raport kui ka eesistuja sõnavõtt ja voliniku sõnavõtt näitavad, et äh, praegu on läbirääkimiste lõpuleviimise kliima tõesti väga hea ja väga oluline on ka Horvaatia enda tahe läbirääkimised lõpetada ning Haagi kriminaalkohtuga koostööd teha. perspektiiv äh, läbirääkimiste lõpule viimisel on tõesti praegu äh, näha ja nüüd äh, kakskümmend aastat pärast iseseisvumist on võimalik jõuda nii kaugele meil tuleks hinnata ka sümboolseid äh, žeste, näiteks seda, et äh, Horvaatia andis naaberriikidele õigustiku kirjaliku tõlke. loodetavasti saame peagi tervitada Horvaatiat Euroopa Liidus. suur tänu, härra Tabaidi. tisztelt biztos úr, miniszter úr, egyértelműen härra volinik, härra minister toetan selgelt Ungari, Ungari eesistuja ambitsioone läbirääkimistega, liitumisläbirääkimistega juuliks lõpule jõuda. mitmes valdkonnas on Horvaatia saavutanud suuremat edu kui mõned hetkeliikmesriigid, aga samas on veel väga palju tööd, mis vajab tegemist, nagu ütles ka minister Martoni. tean, et Äh, Horvaatia asub seal äärmiselt keerukal Lääne-Balkani äh, piirkonnas äh, ja annaks siin head eeskuju teistele riikidele nagu Serbiale. on oluline, et meie Lääne-Balkani sõbrad mõistaksid, et reformide läbiviimine ei ole mitte ainult Euroopa Liidu huvides, vaid ka nende oma rahva huvides. peame vaatama, kuidas parandada Serbia ja Ungari vähemuste olukorda, ning seda, kuidas oleks võimalik põgenikel koju naasta, peame lahendama ka suhted Sloveenia ja Horvaatia vahel. tean, et äh, siin on saavutatud juba päris palju edu. peame vaatama, äh, kuidas saavutada lepitusprotsess Serbia, Bosnia ja teiste riikidega vabandust, et sekkusin, aga me oleme juba ajakavast maas, peame kinni pidama oma hääletuse algusest, mis algab täpselt. härra Katšin, palun. proua president, härra minister, loodan, et Horvaatia valitsusel ja komisjonil on väga palju kannatust, püsivust ja energiat ja loodetavasti Horvaatia iseseisvuse kahekümnendat aastapäeva saab tähistada läbirääkimiste lõpetamisega. see on minu siiras soov, aga see, mis on võimalik, sõltub valitsuse stabiilsusest ning äh, koostööst koalitsiooni ning opositsiooni vahel Horvaatias. hetkel on meil vaja sotsiaalset tundlikkust ning poliitikute vastutusvõimet. tõsine majanduskriis äh, äh, avaldab survet nendele soodsatele hetkedele, mis on nii riigil kui kodanikel ning läbirääkimiste dünaamikal ei tohiks olla katastroofilised eh, tagajärjed Horvaatiale, samas oleks see väga halb sõnum Lääne-Balkani riikidele, kes eh, taotlevad Euroopa Liidu liikmelisust. ilma läbirääkimiste lõpetamiseta ei ole mingeid vaatlejaliikmeid, eh, liikmestaatust ja seetõttu palun kõigil endast teha parimat ning jätkata seda tempot. aitäh, härra Kornelis, üks minut. proua Kornelis proua president, mul on hea meel, et Horvaatia liigub üha lähemale, äh, et äh, liituda. vaatame siin kõiki Lääne-Balkani riike ja ka Türgit, äh, taotleme ka reforme, sest et reformid on olulised seoses liitumisprotsessiga ja Horvaatia ei ole neid reforme veel lõpuni viinud. hääletusel ei taha me, et äh, raportis mainitaks mingit konkreetset kuupäeva. ehk on tõesti võimalik läbirääkimised selle aasta esimeses pooles lõpule viia, aga võib-olla mitte. me ei räägi siin ju sellest, äh, millal äh, läbirääkimised lõpule saadakse, me räägime sellest, et Horvaatia peaks täielikult vastama kõigile kriteeriumidele. kui me oleme midagi õppinud Horvaat-, Bulgaaria ja Rumeenia liitumisest, siis on see see, et me ei peaks mainima mingisuguseid konkreetseid kuupäevi, vaid peame tegema täiesti selgeks, mis vajab tegemist üks asi, mida Horvaatia saaks teha paremini, on kaitsta seksuaalvähemusi eh, ja oleks eh, hea, eh, kui saaks, kui meie, kui eesistuja annaks hea eeskuju selle paraadiga, mis leiab aset Budapestis. härra Tannak, palun Horvaatia liitumisprotsess jätkub sujuvalt, nagu raport näitab. Briti konservatiivid eh, toetavad seda, et Euroopa Liitu tuleksid riigid, kes on täielikult vastavuses Kopenhaageni kriteeriumidele, sest et meie arvates eh, on laiem Euroopa Liit paindlikum ning vähem tsentraliseeritud. Horvaatiat peab õnnitlema tema katsete eest vähendada korruptsiooni, nagu näitab eh, endise peaministri Sanaderi arreteerimine. mul on hea meel, et Sloveenia enam ei blokeeri Horvaatial läbirääkimisi äh, piiritõli, tüli tõttu, see on kahepoolne küsimus, mis ei tohiks kuidagi takistada Horvaatia liitumist meie liiduga, see on ka väike äh, vaidlusküsimus äh, Montenegroga, kus mina olen raportöör, selle lahendab rahvusvaheline kohus. see aitab integreerida kogu Lääne-Balkani piirkonda eh, Euroopa Liiduga Montenegro raportöörina ning Serbia sõbrana loodan, et Horvaatia liitumine eh, aitab kaasa nende riikide lähenemisele ja ma loodan, et Horvaatia ei hakka mingeid vanu tüliküsimusi lahendama ja Serbia liitumist blokeerima, kui ta juba liidus on. härra Möltser. tänan, proua president liitumiskandidaatide hulgas on Horvaatia kõige perspektiivikam lähtuvalt oma ajaloost ja kultuurist. Horvaatia on toetanud äh, Euroopa Liidu küpsust ka äh, kalandustüli äh, lahendamisega, loomulikult on vaja veel teha edasisi samme, aga heast tahtest puudu ei jää Horvaatial, eriti kui vaadata endise peaministri Ivo Sanaderi äh, vahistamist. ka sõjakuritegelike vastases äh, võitluses ja nende selgitamisel on olnud äh, edusamme. Horvaatia paistab olevat äh, valmis mineviku analüüsime uuele lehekülje keerama, eriti mis puudutab põgenike tagasipöördumist. oluline on, et tagasi saaksid pöörduda mitte ainult äh, sõjapõgenikud, vaid ka välja saadetud, mõtleme siinkohal just äh, Donau švaablasi. härra Odi, palun proua president, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, sooviksin tänada teid selle julgustava ja konstruktiivse arutelu eest. Euroopa Parlamendi resolutsiooni projekt on tasakaalukas ja võtab arvesse komisjoni poolt tehtud tööd. selles dokumendis pakutakse välja suuniseid äh, komisjoni Horvaatia jaoks tänan teid selle eest, et te viitasite usaldusväärsusele ja õiglusele ja kvaliteedile tänases arutelus. ma olen täiesti nõus äh, nende sõnavõttudega, mis toonitasid, et äh, kogu see protsess, äh, mis on nüüd läbitud, kõik püüdlused, mis on tehtud, on Horvaatia kodanike huvides ja nendest tuleb selgelt teada anda eelnevatel kuudel. parlament on äh, pakkunud äh, tugevat toetust Horvaatia laienemisprotsessile ja see on oluliseks signaaliks mitte ainult Horvaatiale, vaid kõikidele kandidaatriikidele ja potentsiaalsetele kandidaatriikidele. Teie toetus äh, julgustab neid praegu ja ka tulevikus jätkama teed Euroopa Liidu liitumise suunas. suur tänu, härra volinik nüüd äh, minister Martoni nõukogu nimel, palun. proua president, äh, austatud parlamendiliikmed, kõigepealt äh, tahaksin eesistuja nimel väljendada tunnustust parlamendi vastu ja tänada Euroopa Parlamenti, eriti just raportöör Hans Svobodat kuna ta on tõhusalt äh, toetanud äh, Horvaatia laienemisprotsessi ja laienemisprotsessi kui sellist üldiselt. ma olen tugevalt äh, seda meelt, et tänahommikune konstruktiivne ja kasulik arutelu on olnud ka Horvaatia jaoks väga toetav. parlament mängib äh, otsustavat äh, rolli Horvaatia liitumisel. saadame välja olulise sõnumi Euroopa kodanikele ja avalikkusele, öeldes, et laienemine on nende huvides niimoodi on meil võimalik veenda kodanikke selles, et äh, tuleks üle saada, on üle saadud laienemisväsimusest, mis tekkis pärast viimaseid laienemisi ning et saab alustada uuesti. me saadame olulise poliitilise sõnumi ka teistele kandidaatriikidele, öeldes, et äh, Euroopa Liidu perspektiiv on äh, Balkani piirkonnas äh, tõesti stabiilsuse ja leppimise aluseks konkreetsed sammud nagu Horvaatia tulevane liitumine Euroopa Liiduga näitlikustavad seda. meil on äh, veel lõpule viimata tööd, Euroopa ei ole veel täielikult ühendatud, Horvaatia liitumisega teeme ühe järjekordse sammu on eriarvamusi selle kohta, kas liitumisläbirääkimised olid liiga pikad või liiga lühikesed, need on nüüd kestnud äh, kuus aastat ja tõesti rohkem kui äh, mitmetes teistes riikides, aga me peaksime vaatama tulevikku ja kiirendama protsessi nii palju kui võimalik. on tehtud äh, olulisi edusamme mõlemalt poolt ja ma tahaksin äh, veel kord toonitada, et äh, kombineerides oma püüdlused, on meil äh, võimalik läbi viia usaldusväärne kvalitatiivne laienemine, mis oleks positiivseks sõnumiks nii Euroopa Liidu siseselt kui ka väliselt. veel kord suur tänu teie asjakohaste kommentaaride ja märkuste eest, tänan ka komisjoni ja avaldan lootust, et meil õnnestub äh, täita oma eesmärk, viia lõpule läbirääkimised selle aasta lõpuks. suur tänu, lugupeetud daamid ja härrad, äh, kolleegid. meil on üks äh, resolutsiooni projekt, mille osas toimub hääletamine täna kell kaksteist null null ja arutelu on käesolevaga lõppenud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, ühine arutelu Euroopa kaks tuhat kakskümmend tööhõivepoliitika suunised. kuulame nõukogu ja